Good afternoon, colleagues. tere päevast, kolleegid. Good afternoon, colleagues. tere päevast. ma muutun üha vanemaks, kuna tundub, et mina olen viimane aseesimees eelmisest ametiajast. nii et mul on suur au ja rõõm juhtida esimest ja viimast korda selle komisjoni kohtumist. mul on hea meel näha siin tuttavaid nägusid ja tervitan ka kõiki uusi nägusid. ma loodan, et meil saavad ees seisma huvitavad ja väljakutseid täis ajad. mul on palutud teile meenutada, et me valime sellel koosolekul komisjoni esimehe ja aseesimehed kakssada kolmteist on see kodukorra artikkel, mida me järgime, kõigepealt valime me esimehe ja siis aseesimehed. sekretäriaati on teavitatud ka ase, asendusliikmetest, kes alalisi liikmeid asendavad. kõigepealt kinnitan, et kvoorum on meil olemas. tõepoolest, nii see on. ja siis küsin ma, kas meil on IMCO esimehe kohale kandidaate. ma näen, et kolleeg härra Kolaja, võib-olla peaksime tšehhi keelt kõnelema, aga annan talle sõna selleks, et kandidaat esitada. Petra Tessuta, palun. Are there any other candidates? kas kandidaate on veel? So uh, Madame de Sutter, I must ask you to confirm. et kolleeg De Sutter, kas te kinnitate, et te olete kandidatuuriga nõus? jah. ja kas kinnitate, et olete alaline liige? olen. ja kas kinnitate ka seda, et te olete esitanud oma majanduslike huvide deklaratsiooni ja sobiliku käitumise juhendi kinnituse? seda ma teinud olen ehk siis meil on üks kandidaat ja kui meil vastuväiteid ei ole, siis teen ettepaneku hääletada ühise heakskiitmise teel. niisiis, proua de Sutter, palju õnne. Teie olete uus selle komisjoni esimees ja kutsun teid siia üles meiega liituma Uh, head kolleegid, suur tänu mind selle komisjoni esimeheks valimast. mul on hea meel siin ametikohal alustada ja ma loodan, et meil õnnestub teha koostööd väga konstruktiivselt. ja loodan, et meil õnnestub teha palju olulist tööd selles komisjonis. nüüd on minu kohus jätkata järgmise päevakorrapunktiga ehk siis aseesimeeste valimisega küsingi teilt, kuna meid teavitati kandidaatidest erinevatele kohtadele, küsin nüüd, kas kandidaatide nimedes on toimunud muutusi? ma vabandan, vaatan. jah, kõigepealt kutsun üles esitama esimese aseesimehe kandidaati, palun aitäh, meil on hea meel esitada eh, kandidaadiks eh, Pierre. mul on hea, ma olen kindel, et ta on suurepärane kandidaat. Pierre Kalskind. aitäh. kas eh, kandidaat saab kinnitada, et on alaline täisliige? jah. ja kas olete esitanud ka majandushuvide aruande ja sobiliku käitumise juhendi kinnitanud. olen. ehk siis mulle tundub, et te olete ka selle kandidatuuri esitamisega nõus. kas on veel kandidaate esimese asemehe, esimehe kohale? kui mitte, kinnitame ühise heakskiitmise teel. And I am uh, happy to invite you to join me. mul on hea meel teid siia samuti eh, laua taha üles kutsuda So we will proceed uh, sim-. nüüd jätkame sarnaselt ka teise aseesimehe kohaga, kas meil on kandidaat? proua Gerhard, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, mul on hea meel Sotsiaaldemokraatia fraktsiooni nimel seada üles Maria Grapini kandidatuur. Thank you very much, Mrs yes.. suur tänu, proua Grapini, kas olete sellega nõus? jah, aitäh, suur tänu minu fraktsioonile ja aitäh kõigile fraktsioonidele. küsin veel, kas olete täisliige? jah. kas olete finantshuvide deklaratsiooni täitnud ja sobiliku käitumise juhendiga tutvunud? jah. kas kandidaate on veel selle aseesimehe kohale? kui mitte, siis jätkame ühise heakskiitmisega So we will proceed to the third. nüüd jätkame kolmanda aseesimehe kohaga, kas meil on kandidaat, härra Švaab, palun. aitäh. Rosa Tuun on meie kandidaat Rahvapartei nimel. proua Tuun, kas olete selle kandidatuuriga nõus? jah, suur tänu. ja olete täisliige? ja kas olete finantshuvide deklaratsiooni täitnud ja sobiliku käitumise juhendi? aitäh kui kedagi teist ei ole, siis kiidame selle heaks. okei okay,, please join us. väga hea, palun teil siia meie juurde tulla Good, then the... väga hea. neljas aseesimehe koht nüüd. Eh, proua Gebhardt. aitäh, mul on väga hea meel esitada eh, järgmine kandidaat. Eh, proua Leida Markes. kas olete sellega nõus? olete täisliige ja kas olete majandushuvide Eh, deklaratsiooni täitnud ja sobiliku käitumise juhendi. jah. teisi kandidaate ei ole sellele ametikohale, nii et eh, ühise heakskiitmise teel taas kord kiidame selle heaks. Is, uh, completed and the next meeting will take place on 20. So now that the uh, bureau is complete. niisiis, nüüd kui meil on juhatus olemas, on mul hea meel teile teatada, et järgmine eh, koosolek toimub kahekümne neljandal juunil kell, juulil kell üheksa ja see koosolek on lõppenud. aitäh!